jätkame täiskogu osaistungjärgiga. ma loodan, et äh, sõite korralikult lõunat, et veel see viimane etapp sellel aastal korralikult lõpetada. protokoll eilse kohta on teile esitatud, kas kellelgi on äh, pretensioone ei ole, siis on protokoll kinnitatud. nüüd järgneb meil järgmine päevakorrapunkt, milleks on inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine. maksimaalselt üks tund. olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis on esimene päevakorrapunkt ja kõigepealt saab sõna proua Gabriel monsieur le président la crise dans le kivu fait remonter à la surface äh, lugupeetud president äh, praegusel hetkel äh, on tekkinud tõsine probleem kongos ja Kongo riik ei ole käitunud nii nagu peaks, karistamatus, sõjaväe käitumine ja samuti Äh, loodusvaradega raiskam-, raiskamine loodus- ja äh, valitsusreformide puudulikkus äh, on tekitanud olukorra, et kodaniku rah-, ühiskond kannatab üle igasuguste piiride. konflikt vajab lähendamist ja me mitte ainult juhtimist. dialoog, vastutustunne, tõhusus äh, on võtmesõnadeks lahenduste leidmisel kõikidel tasanditel. poliitiline, majanduslik, sotsiaalne vastutus, kohene vägivalla lõpetamine, koostöö rahvusvahelise kriminaalkohtuga ja sõltumatu kohtusüsteem, inimõiguste täielik austamine on, mida me tahame saada. regionaalsel tasandil peab jätkama äh, Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude ja teiste vahelist dialoogi. kas kallis kolleeg, minul on siin kirja pandud, et teil on kõigest minut. jah, mulle öeldakse, et äh, kaks äh, minutit teil on tõesti, aga palun rääkige natukene aeglasemalt, sest tõlkidel on raskusi teiega sammu pidamisel suur tänu, siis ma jätkan ja räägin sellest, mis on piirkondlikul tasandil oluline ja äh, RTC, Rwanda ja Uganda vaheline dialoog peab jätkuma ja äh, Euroopa Liidu äh, pakutud lahendused võivad aidata kaasa jätkusuutliku lahenduse leidmisele. tuleb paika panna ühise kontrollimehhanism ja lõpetuseks sooviksin ka seda, et äh, ÜRO äh, raamistikus vastutavad riigid äh, teeksid koostööd. rahvas, Kongo rahvas ootab lahendust, kõik peavad andma endast parima. meie oleme juba palju teinud oma humanitaarmissioonide ning ka EUSEC-i ja EUPOL-i missioonide näol me oleme andnud endast parima, doktor äh, Mugwege äh, äh, kaitseks tuleb samuti kõik ära teha, oluline ei ole mitte ainult doktori elu, vaid ka kõik need naised, kes on kannatanud Kongo Demokraatliku Vabariigi ja karistamatu õhkkonna tõttu suur tänu, jah, mulle kinnitati, et teil tõesti oli kaks minutit, me oleme teinud siin väikese vea, nii et palun vabandust, kui tõesti, kallid kolleegid, kirjutage siiski nii palju üles, kui mahub normaalse kõnepruugi puhul kahte minutisse muidu ei jõua kogu maailmani see, mida te öelda tahtsite, sellepärast et äh, ebainimliku tem-, ebainimlikus tempos ei suuda tõlgid rääkida. järgmisena proua Gretu. lugupeetud volinik, kallid äh, kolleegid Kurme linnas jällegi vahetati kontrollijaid ja on näha, et Rwanda tõesti mõjutab Põhja-Kiivu regiooni. tegemist on väljaspoolt tulevate mõjudega, see kõik puudutab ka praegust sõda ja olukord on tõesti dramaatiline. me ei räägi mitte ainult kodusõjast, me räägime Aafrika-sisesest konfliktist ja siin räägitakse tegelikult praegu maavarade ülesest kontrollist. tegemist on verise konfliktiga ning rahvusvaheline kogukond peab midagi ette võtma, tuleb edasi pidada läbirääkimisi lähenemisi. ning äh, Bambura ruumis on väga palju äh, põgenikke on üritatud midagi ära teha, me teame, et äh, lapsi sunnitakse lapssõduriteks hakkama ja mm, inimestel ei ole piisavalt vahendeid sellega, et ots otsaga kokku tulla, et on väga palju vägistamisi, massimõrvu ja nii edasi. on väga tähtis, et me nüüd otsekohe hakkaksime tegutsema ja uuesti taastaksime rahu ning äh, kaks tuhat äh, lisa sinikiivrit oleks võib-olla lahenduseks, aga ma kardan, et sellest ainuüksi ei piisa, sest meil on tõesti väga raske olukorraga tegemist siiamaani oleme me näinud, et ÜRO ei ole olnud äh, võimeline olukorda kontrollima, seepärast on meil vaja uut strateegiat selleks, et massulisi kontrollida ja me teame, et kodanikuühiskond kannatab ka kogu selle olukorra. me räägime siin tegelikult äh, ko-, äh, kontrollist sissetulekute üle ja tegelikult ka mässajate rahastamisest. suur tänu, kolleeg Kretsu, järgmisena kaks minutit ja proua Kill Nielsen. Merci, president. suur tänu Kongo demokraatlik vabariik on äh, kannatanud äh, Makala allal. Makala on äh, kullakaevandus ja see on kogu järvepiirkonna tekit-, konnas tekitanud ebastabiilse olukorra, argmaised ettevõtted osalevad selles, kohalikud kaevandustöötajad kannatavad ja kõik on jahivad kasumad. Kinshasa samuti äh, on sellega seotud karistamatus, korruptsioon, millele on raske oh, mis, mida on raske ohjadesse saada. ja äh, kogu kohtusüsteem äh, on täiesti korrupeerunud ja tuhanded inimesed ei, ei, ei ole kunagi kohtu ette jõudnud, äh, rahvastik kannatab, äh, on väga palju äh, ülerahvastatust, alatoitlust ja nii edasi ja nii edasi ja tegemist on tõelise õigusteta alaga, tuleks võidelda karistamatuse vastu, õigusriik jalule seada, sellest, selle all kannatab kogu piirkonda. me peame selgelt oma sõnumi välja ütlema. kõik äh, rahulepingud peavad sõjakurjategijate immuniteedi välistama äh, ja igal juhul tuleb karistamatuse tunne välja juurida. miljonid naised on pidanud eluga hüvasti jätma, on pidanud äh, kannatama äh, ja doktor Muk-, Kvege on teinud ära suure töö äh, nende aitamiseks, äh, nende kannatustele tähelepanu juhtimiseks äh, ja tema mõrvakatse nõuab, eeldab sõltumatut kohtulikku uurimist, me tahame rohkem õiglust ja rohkem ka sotsiaalset õiglust ja tõelist loodusvarade jagamist. suur tänu, kolleeg Kiil Nielsen, järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna proua Ujuland suur tänu, president, volinik. Äh, konfliktid, mis on sadade tuhandete inimeste äh, elu nõudnud, on äh, Kongo demokraatlikust vabariigist teinud sõjatandri kus äh, mässulised ja korrumpeerunud ametnikud on need, kes praegusest olukorrast ainsana kasu lõikavad. kahjuks rahvusvaheline toetus ei ole siiamaani andnud oodatud tulemusi. ÜRO rahuvalveoperatsioon on nüüdseks kestnud kolmteist aastat ja igal aastal eraldatakse poolteist miljardit dollarit sellele projektile, kuid kahjuks me ei näe olukorra paranemist M kakskümmend kolm mässuliste liikumine ei ole kohe kindlasti esimene omasuguste hulgas ja kohe kindlasti ka mitte viimane. ma arvan, et demokraatliku ühiskonna ülesehitamine nõuab suurt poliitilist tahet ja ka äh, poliitilisi visioone nii poliitilistelt juhtidelt, valitsuselt kui ka opositsioonilt, äh, selleks, et välja töötada sellised poliitilised institutsioonid, mis praegusel, mis ka, ka tõesti põhiõiguste kaitsmist garanteerivad. kahjuks praegusel Kongo demokraatlikus vabariigis nii pole suur tänu, proua Ojulind ja viimase autorina saab sõna kolleeg Murphy. Recent... suur tänu, härra president, vägivallapuhangute levimine Kongo isa, ida poolest, äh, mis on seotud äh, M kakskümmend kolm mässuliste ning äh, Kongo armeega, on olnud kriis kriisi otsas nagu humanitaarabi töötajad on seda selgitanud. Kongot on rebinud tükkideks nii armee kui erinevad mässaliste grupitused aastate jooksul, kes püüavad käpa peale panna loodusvaradesse. samuti on erinevad riigid toetanud mässuliste gruppe selleks, et ka kõigest osa saada. kõik grupid koos armeega on kuritarvitanud inimõigusi ning kasutanud terroritaktikaid, sealhulgas korrapärane ja korraldatud Äh, füüsiline ja psüühiline sandistamine, nelikümmend kaheksa naist vägistatakse tunnis, mis tähendab tegelikult üks koma viis miljonit äh, inimest on surnud üheksakümne kaheksandast aastast äh, nende kohutavate Eh, sündmuste tagajärjel ning sada nelikümmend tuhat inimest on põgenenud eh, viimase sõjategevuse tagajärjel. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriik, sealhulgas ka ning eh, ka Hiina juhid on toetanud Capella režiimi erinevatel moodidel selleks, et Äh, tulemusi saavutada ning äh, kasutada ära piirkonna loodusvarasid. Äh, taktika on aga läbi kukkunud. SKT inimese kohta on vähem kui üks dollar päevas selles piirkonnas ning tegelikult on tegemist maailma kõige rikkama piirkonnaga, sellepärast et loodusvarasid on tohutult. Sõjalordid ja valitsusjuhid on saanud miljonärideks sellepärast, et nad on koostööd teinud hargmaiste ettevõtetega, kes kontrollivad loodusvarasid. koos Äh, hoiavad nad seda staatus quo'd, mis on saja kolmekümne aasta jooksul äh, kehtinud, äh, ehk inimesed jäetakse ilma igasugusest varast ja jõukusest ning kasutatakse nende kõiki loodusvarasid. tuleb sõjatsüklist välja murrada ning rahu jalale, jalule seada. sõjalordide jalgealust on vaja õõnustada ning seda saab ainult teha nii, kui loodusvarad võetakse ühiskonna huves kasutusele. aitäh! suur tänu, kolleeg Murphy ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Posselt, palun üks minut. härra president, Põhja-Kiivu ja Kongo üleüldiselt kuuluvad oma äh, väga ilusa maastikuga, maailma kõige paradiisi, ro-, kõige rohkem paradiisi mõõnetavate piirkondade hulka, kuid praegusel hetkel on seal põrgu maa peal. Kongo võiks olla maailma kõige rikkam riik, samamoodi ka Aafrika kõige rikkam riik, ta võiks oma veevarudega kogu Aafrikat varustada, ta võiks olla ka toiduainete tööstuse keskpunkt, seal on väga palju toorainet, ta võiks olla tööstusettevõtete asukohaks, kuid tegemist on kolonialismi, postkolonialismi terrorismi äh, ärakasutamise, sõja ja kodusõja korrumpeerunud äh, valitsuse õudseks ohvriks. me peame tegema kõik selleks, et äh, selles riigis rahu tagada ja seda on võimalik teha ainult suure koostöö raames. Euroopa Liit, Aafrika Liit ja ÜRO peavad pead ja käed kokku panema kahekeelsus, lepingute allakirjutamine, nagu näiteks see Äh, Ida-Aafrika suurjärvede juures ei ole praegusel hetkel toonud lahendust ja seepärast peame me rohkem äh, pingutama. suur tänu ja järgmisena proua Kurme poolteist minutit. Äh, härra president, volinik ja kolleegid, M kolmkümmend kaks mässuliste liikumine on veelgi toonud kaasa konfliktile Äh, jõudu, mis on juba aastakümneid kestnud. mitmeid ÜRO resolutsioone on vastu võetud, aga olukord jääb, nagu ta on siiani olnud. arvestades äh, sügavalt juurdunud äh, konflikti ning seda, kui pikalt see on regioonis kestnud, on vaja väga püsivat ja konkreetset strateegiat. vaja on tunnustada ka seda, et liikmes, et naaberriigid on selle konfliktiga seotud ning et käib Äh, kähmlus loodusvarade mm, pärast ja need küsimused on vaja lahendada selleks, et püsivat rahu tasada tahaksin korrata, et Kongo Vabariigi kodanikud ning selle idaosa äh, inimesed on kannatanud igasuguse vägivalla all, sealhulgas vägistamise ohvriks on sattunud äh, ka alaealised tüdrukud ning sellele tuleb lõpp teha. sellised kuriteod tuleb lõpetada ning kõik tuleb teha selleks, et ohvrid saaksid nii äh, füüsiliselt kui psühholoogiliselt abi ning sisemaiselt ümber asutatud inimesed äh, peavad samuti toetust ja abi saama. ilma korraliku äh, strateegiata, äh, kuidas mässulistega ümber käia ning kuidas inimesi aidata, ei ole meie plaanid kindlasti mitte õnnestumiseks ette nähtud, aitäh! suur tänu, proua Kurmai ja kolleeg Šaake, palun pooleteistkümnendaks. suur aitäh, president, kolleegid mürgine kokteil loodusvarade eest võitlemise, vägivalla, vaesuse ja teiste aspektide osas on Kongos nõudnud kahe ja poole miljoni inimese elu mässuliste grupid sooritavad õõvastavaid sõjakurjategusid ning naaberriigid aitavad sinna kaasa. Euroopa Liit peab koordineeritult koostööd tegema nii ÜRO kui Aafrika Liiduga selleks, et lõpetada ära need verd tarretama panevad sündmused samuti tuleb ülekandeefekti suure, suurte järvede piirkonda vältida. Euroopa Liit tuleb, peab ühtselt ning äh, jõuliselt käituma. Rwandasse on peatatud äh, humanitaarabi edastamine, sellepärast et ÜRO raport äh, selgitas välja, et Rwanda töö-, toetab mässulisi Kongos. samuti on relvaembargo ellu kutsutud me peame ka nõudluse poolt mõjutama selleks, et läbipaistvust suurendada, äh, ebaseaduslikult kaevandatud loodusvarasid ähm, tuvastada ning sõltumatut uurimistegevust on vaja. inimõiguste äh, uurijad äh, ning lapssõdurite värbajad tuleb tuua kohtu ette ning karistamatus tuleb lõpetada. ma tahan juhtida teie tähelepanu arglikule äh, rünnakule äh, doktor Mukwege vastu, ka seda juhtumit tuleb uurida. ta aitas paljusid naisi, kes olid äh, vägivalla ohvrid. aitäh! suur tänu, kolleeg Šake ja nüüd kolleeg Paška, palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president, ma usun, et praegune vägivald, mida me näeme mm, Kongo demokraatliku vabariigi idaosas, on loodusvarade eest võitluse tulemus. keskvalitsus ei suuda olukorda kontrolli all hoida, tal ei ole armee ja muid vahendeid ning igasugused välised osalised püüavad alati kasu lõigata konflikti õhutamiseks, sest see äh, annab neile ligipääsu loodusvaradele inimesed samas on kaevandusettevõtete oht, ohvrid, sellepärast et kaevandusettevõtted koos relvastatud mässulistega äh, kasutavad ära äh, mineraal, äh, haruldasi metalle ja loodusvarasid selles piirkonnas. tavapäraselt püüame me stabiliseerida poliitilist olukorda riigis, aga meil on tegelikult praegu konkreetsel juhul vaja seda, et me peame lõpetama ära selliste loodusvarade kauplemise ning äh, lõpetama ka illegaalse kaevandamise. Toot Franki reeglite järgi oleks äh, ilmselt võimalik jälgitavuskriteeriumid paika seada äh, selleks, et loodusvarade liikumist jälgida ning see aitaks ka ebalegaalset loodusvarade müüki maailmaturul peatada. selline jälgitavus võimaldaks peatada etnilised konfliktid, sellepärast et kellelgi ei ole mõtet äh, enam ebaseaduslikult kaenata. suur tänu, härra Paška ja edasi kõnelejate nimekirjast äh, kolleeg Freda üheks minutiks, palun. suur tänu, äh, härra president, volinik. ma arvan, et praegu praeguse mandaadi ajal räägime me juba kuuendat korda sellest väga tõsisest olukorrast Kongo demokraatlikus vabariigis. resolutsiooni ettepanekud, mis meie ees on, on tegelikult väga sarnased ja sarnased ka varematele mm, meie poolt kokku pandud dokumentidele sest Euroopa Liidu äh, Aafrika Liidu kohtumisel Paramarivos äh, juba nendest teemadest räägiti. Äh, mida siis on vaja ette võtta? esiteks, kui Suurjärvede konverentsil otsused vastu võeti, siis tuleb need ka ellu viia. suur tänu, järgnevalt palun kolleeg Repo üheks minutiks Eh, arvoisa puhemies. <clears throat> suur tänu, lugupeetud juhataja. Äh, kodanikuühiskonna suhtes toime pandud vägivallateod on väga murettekitavad. nüüd äh, me peame kõige rohkem tähelepanu pöörama nendele inimestele, kes on äh, riigisisesed põgenikud, nende turvalisus tuleb tagada ja tuleb ka humanitaarabi kohale toimetada. Euroopa Liidul Aafrika liidul ja ÜRO-l on sellega seoses kõigil oma kohustused. Kongo demokraatliku vabariigi idapiirkonnas äh, kannatab kutsutakse sõjakuritegude, inimõiguste rikkumiste alla, tegemist on täiesti vastuvõetamatute julmustega, massivägivallaga, nagu näiteks massiviisilised vägistamised, naiste ja tüdrukute vägistamine, piinamine, tsiviilisikute mõrvad, lapssõdurite värbamine. vägistamist tuleb aga pidada sõjaväe, sõjakuritegudeks nende olemuse tõttu ja kõigi inimõiguste rikkumiste ja sõjakuritegude puhul tuleb nõuda karistust karistamatuse tunne ainult soodustab uusi kuritegusid ja sellega ei saa me mitte mingil juhul leppida, aitäh. suur tänu, kolleeg Rebo, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna proua Korhola. palju kiitoksia, Arvo. suur tänu, lugupeetud juhataja. Kongo Demokraatliku Vabariigi olukord on täiesti katastroofiliseks kujunenud kak-, M kakskümmend kolm mässuliste rühm on tegutsenud juba seitse kuud ja kogu äh, piirkond on äh, igasuguse kontrolli alt väljas. me oleme kuulnud äh, tõsistest inimõiguste rikkumistest, nagu näiteks massiviisilised vägistamised, laste äh, vägistamised, piinamine, massimõrvad, lapssõdurite käit-, värbamine ja humanitaarolukord harveneb iga minutiga. sõja ja inimõiguste äh, rikkumist äh, sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumiste karistamata jätmine soodustab uute kuritegude toimepanemist, samuti loodusvarad on probleemiks, mis on ebaseaduslikes kätes ja rahastavad mässuliste tegevust. Euroopa Liit, Aafrika Liit ja ÜRO peavad äh, tugevamalt tegutsema, et äh, leida kriisile lahenduse ja äh, aidata humanitaarabi näol kõik süüdlased vägistamiste, lapssõdurite värbamise ja muude juhtumite puhul tuleb kohtu ette tuua. aitäh! suur tänu, proua Korhola, nüüd kolleeg Kukan, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja, ma tunnen tõsist muret äh, humanitaarkriisi pärast, äh, sellele on tõsised kõrvalmõjud, inimõiguste rikkumised Kongos, me peame hukka mõistma massivägistamised, piinamise, tsiviilisikute mõrvamise, lapssõdurite värbamise, karistamatus inimõiguste rikkumiste puhul tekitab üldise karistamatuse äh, õhustiku äh, ja soodustab äh, kuritegevust. Euroopa Liidul on sellega seoses oma kohustused, me peame omalt poolt kaasa aitama õigluse ja julgeoleku jaluleseadmisele selles riigis ning jätkama sõjaabimissiooni ja politseiabimissiooniga. me peame leidma lahenduse äh, mis aitab tagada inimõiguste austamise ning toob rahu, julgeoleku ja stabiilsuse lõpuks ometi sellesse piirkonda, aitäh! suur tänu, kolleeg Kukan ja nüüd proua Keringen de Ödenberg. suur tänu, lugupeetud juhataja mäss Kongo ametivõimude vastu on tekitanud katastroofilise julgeoleku ja humanitaarolukorra. Rwandat on soodustatud, on süüdistatud M kahekümne kolme mässuliste toetamises. kaks koma viis miljonit inimest on pidanud oma kodupiirkonnast lahkuma, nelisada tuhat on põgenenud Rwandasse ja Ugandasse tuhanded inimesed on vägivalla ohvriteks langenud ja vägistamise ohvriks langenud, rahvusvaheline üldsus tunneb tõsiselt muret, riigis on sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline kriis, kõik äh, vägivallateod ja äh, häbiväärsed inimõiguste rikkumised tuleb hukka mõista demokratyczna republika konga musi przywrócić stabilizację w kraju powołując silny kongo demokraatlik e, vabariik peab julgeolekuolukorra stabiilseks muutma e, tagades riigis rahvusvahelised standardid euroopa liit peab jätkama oma pingutusi tegema seda parema paremini kooskõlastatult et aidata ida kongo inimesi ja tagada tuleb nende juurdepääs e, meditsiinilisele ja humanitaarabile, aitäh! suur tänu, kolleeg Keringer-Tõudenberg! mul on tõesti väga raske teil näidata, et te räägite liiga kiiresti ja tõlkidel on äh, väga raske teile järele jõuda, härra Kelly, palun! suur tänu! Pole vähimatki kahtlust, et Kongo juhtum on traagiline iseäranis siis, kui me mõtleme sellele, et tegemist on riigiga, mis võiks olla üks rikkamaid riike maailmas tänu oma loodusvaradele, aga paraku nii see pole ja hoolimata sellest, et Kongo Demokraatlik Vabariik äh, on olnud juba viiskümmend aastat sõltumatu, on saavutatud väga vähe edu, demokraatiat ei ole jalule seatud äh, ja äh, õigusriigi, õigusriik pole samuti tagatud. on tõsiseid vägivallajuhtumeid, naiste olukord ja naiste reisimise keeld on hukkamõistuväärt üle kuuesaja 600 kooli on hiljuti langenud rüüstamise ohvriteks, me ei saa lubada sellel olukorral jätkata, jätkuda. Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil tuleb teha kõik selleks, et riik stabiliseerida ja riigid nagu Rwanda ja Uganda peavad äh, äh, samuti osalema selles, et Kongo saaks oma probleemid lahendatud nende abil, kes tahavad aidata vähemalt suur tänu, kolleeg Kelly ja viimasena vaba mikrofoni voorus saab sõna härra Liisek. E, suur tänu, lugupeetud e, juhataja, loomulikult e, Suurte järvede piirkonna poliitiline olukord on väga tõsine ja humanitaarolukord on samuti kohutav, aga me ei saa neid probleeme lahendada ilma pingeid vähendamata Rwanda ja Kongo vahel näiteks. me peame avaldama survet, et Kongo ja, et Rwanda ja Uganda riigid ava-, toetavad mässulisi ja rahvusvaheline üldsus peab avaldama survet neile riikidele, et kahepoolne koostöö tuleb taastada ja negatiivne tegevus Kongo vastu peatada. ÜRO peab, vägede mandaat tuleb üle vaadata ja äh, loodusvarade ebaseaduslik äh, kasutamise äh, küsimus vajab samuti analüüsi. suur tänu, kolleeg Liisek ja nüüd lõpetuseks volinik Tšolos. Euh, suur tänu tänu, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. me tervitame Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekut, mis käsitleb Kongo Demokraatlikku Vabariiki ja pöörab põhilise tähelepanu Kongo idapiirkonnale. juba kuid on see meile muret valmistanud ja seetõttu on vastu võetud mitmeid Euroopa Liidu poolseid deklaratsioone samuti ja on aga viimase ülemkogu ja viimaste välisministrite kohtumise käigus vastu võetud järeldused selle kohta kiireloomuline resolutsioon kirjeldab humanitaarolukorda, inimõiguste rikkumisi, vägivalla kasutamist, vägistamist, mässuliste liikumist ja riigi idapoolset juhtimist, mis on kõik olulised teemad, samuti julgeolekureform ja võitlus loodusvaradega ebaseaduslikult kauplemise vastu. Kongo Demokraatliku Vabariigi suveräänsus ja terviklikkus on äh, alati olnud põhimõte, millest äh, ei saa lubada Euroopa Liidus mingisuguseid kõrvalekaldeid, aga loomulikult äh, relvastatud äh, rühmituste äh, tegevus ja iseäranis M kakskümmend kolm mässuliste tegevus tuleb hukka mõista ja igasugune välisabi nendele liikumistele tuleb samuti hukka mõista. karistamatuse vastast võitlust tuleb karmistada igasuguse kuritegevuse puhul kõik peavad konstruktiivselt pingutama, et leida lahendus ja jätkusuutlik lahendus sellele kriisile. poliitiline kon-, konsensus Kiivu äh, äh, elanikega, kes on kriisi esimesteks ohvriteks, on hädavajalik aga Kongo Demokraatliku Vabariigi ja, ja selle vabariigi naabrite vaheline poliitiline kokkuvõte on samuti möödapääsmatu tuleb äh, lähtuda vastastikuse austuse põhimõttest, äh, mis äh, tagab stabiilsuse, rahu ja suurte järvede piirkonna õigluse. ühendused erinevate konflikti osapooltega, Kongo Demokraatliku Vabariigi ametivõimudega, Uganda ja Rwanda esindajatega rahvusvahelise konverentsi raames on üks võimalus selleks, Euroopa Liit on valmis ka poliitiliselt toetama jätkusuutliku lahenduse leidmist kriisile. olukord on keeruline ja Euroopa Liit kutsub üles koostööle ja e, erinevate välispartnerite tegevuse e, kooskõlastamisele, iseäranis e, rahvusvahelise koostöö küsimustes uute järvede piirkonnas Euroopa Liit, ÜRO mängivad tähtsat rolli äh, ja Euroopa Liit on äh, korduvalt avaldanud oma positiivset suhtumist eri, ÜRO erisaadiku äh, määramisele. see aitaks tugevdada rahvusvahelise üldsuse reaktsiooni. tahaksin teid ka informeerida, et lisaks sellele toetab Euroopa Liit mitmeid kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegelevad inimõiguste eest võitlemisega. üle kolmekümne projekti saavad rahastust Euroopa Liidu erinevatest vahenditest ja seda rohkem kui kahekümne miljoni euro väärtuses. volinik Piibalks kavatseb ka äh, esitada ettepaneku erialgatuse kohta, äh, mis käsitleb vägivalda ja äh, mille eesmärgiks on toetada naiste rolli taasväärtustamist ning kahekümne, kakskümmend miljonit eurot eraldatakse õige pea selle eesmärgi saavutamiseks ja liikmesriigid ja teised partnerid on valmis see nagu oleks teretulnud, kui liikmesriigid ja teised partnerid osaleksid selles algatuses, mis oleks seetõttu tugevam. suur tänu, härra volinik Tšolas ja kokku on meile esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut ja arutelu on lõppenud ning hääletus toimub